Uh, have probably not, uh, noticed, today is the nagu te arvatavasti olete juba märganud, eh, siis täna on Euroopa Liidu inimkaubanduse vastane päev eh, aastal kaks tuhat kaheksateist ja seetõttu mul on au tänast eh, kohtumist juhatada koos minu kolleegi Juha Pimento Lopesiga, kes on naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni aseesimehe ning mul on au tervitada siin ka volinik Avramopolust Äh, ta on, küll saabub peatselt. selle teema panid päevakorda meie koordinaatorid äh, väga õigeaegselt. see päev meenutab meile, et inimkaubandus on äh, raske inimõiguste rikkumine. kahe tuhande üheteistkümnendal aastal Euroopa Liit võttis vastu Euroopa Liidu inimkaubanduse vastase direktiivi kaks tuhat üksteist murd kolmkümmend kuus murd EU Ehm, mis ähm, siis jõustati Euroopa Liidu strateegiaga kaks tuhat kaksteist kuni kaks tuhat kuusteist ja, ja kommunika- ja, ja komisjoni teatisega aastast kaks tuhat seitseteist direktiiv ja teised dokumendid sisaldavad tervet rida meetmeid, äh, tagamaks terviklik lähenemine ning äh, ma meenutaksin teile ainult ühte elementi. ma äh, sooviksin rõhutada, kui oluline on, et inimkaubanduse vastase direktiivi äh, Ähm, standardeid rakendataks selleks, et võidelda karistamatuse vastu, mida praegu kurjategijad äh, tihtipeale äh, kasutavad. libe komisjon on ähm, korduvalt liikmesriike ähm, üles kutsunud kaaluma ettepanekut, et kriminaliseerida need äh, teenused, mida Äh, inimkaubitsejad pakuvad ja äh, ma sooviksin selle ettepaneku veel kord siinkohalt üle rõhutada. viimasel korral, kui me seda teemat arutasime, siis me arutasime seda teemat kuulamisel äh, naiste ja laste inimkaubitsemine rände kontekstis uus orjus meie ajal, see kuulamine toimus kahekümne esimesel juunil kaks tuhat kaheksateist, aga see ei puuduta ähm, mitte ainult rännet ja inimkaubitsemist ähm, Euroopa Liidust väljaspool, vaid see mõjutab ka Euroopa Liidu kodanikke. Ähm, mitu äh, raportit on koostatud tead-, äh, suurendamaks meie teadlikkust äh, inimkaubandusest ning enne aasta lõppu me eeldame, et komisjon tuleb välja omapoolse raportiga vastavalt artiklile kakskümmend kolm ja ka eduaruandega vastavalt artiklile kakskümmend inimkaubanduse vastasest direktiivist. tänasel koosolekul me käsitleme uuringut, kus käsitletakse soopõhiste meetmeid inimkaubanduse tõkestamisel ja selle äh, uuringu on koostanud Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut ning enne, kui annan sõna meie kõnelejatele, siis annaksin sõna kõigepealt äh, FEM-i aseesimehele härra Joao Pimenta Lopezile sissejuhatuseks. suur tänu. ma räägin oma emakeeles ja ma sooviksin tänada kõiki, kes täna kohal on. ma soovin teid tänada äh, selle eest, et olete korraldanud kuulamise inimkaubanduse äh, teemal. me oleme äh, teadlikud ja mures selle seose pärast, mis valitseb inimkaubitsemise ja organiseeritud kuritegevuse vahel. ja kui kasutatakse hirmutamist, väljapressimist, siis me mõistame et see, ohvriteks on eelkõige just naised-lapsed, aga ka mehed. tegu on inimestega, kes tavaliselt ähm, kuuluvad haavatavatesse äh, rühmadesse. ja me oleme tähelepanu suunanud just ühele konkreetsele äh, küsimusele nimelt, mis puudutab naiste ja äh, laste olukorda inimkaubanduses. inimkaubandus on vägivalla vorm, mis on suunatud naiste vastu. ja, ja tegu on tihtipeale ka äh, seksuaalse ärakasutamisega Euroopa Komisjon oma veebilehel on ära toonud ka palju infot ja andmeid äh, selle fenomeni tutvustamiseks. aga seal on ka palju vastuolulisi andmeid. ühel ähm, veebilehel äh, räägitakse sellest et, et kaheksakümmend protsenti inimkaubitsemise juhtumistest on seotud prostitutsiooniga ja seksuaalse ärakasutamisega ja ekspluateerimisega ning ähm, äh, väga palju on seotud ka ähm, orjusega ja teisel lehel räägitakse jällegi et, et seitsekümmend protsenti inimkaubitsemise äh, kuriteo ohvritest on äh, surutud ähm, orjusesse nii et need andmed on äh, tõesti erinevad. seksuaalne ärakasutamine on äh, tegelikult üheks kõige olulisemaks põhjuseks, miks inimkaubitsemine äh, aset leiab. üheksakümmend viis protsenti inimkaubitsemise naisohvritest, niisiis üheksakümmend viis protsenti naistest, ähm, keda on ähm, ähm, smugeldatud kes on inimkaubitsemise ohvrid, ähm, need on ka seksuaalselt ära kasutatud. ja me peame vaatama üldpilti. siia alla käib äh, ka äh, rahapesu ja ka ülejäänud kuritegevuse vormid ja äh, tegevused, nii et see arutelu peab olema seotud seksuaalse ärakasutamise ja inimkaubitsemisega ja, ja me peame seda vaatama laiemalt Euroopa Liidu poolt, mis puudutab meie vastumeetmeid. et tuleks vaadata ka laiemalt prostitutsioonivastast äh, võitlust ja tuvastada ka siinkohal inimkaubitsemise probleemid. me näeme, et sotsiaalne tõrjutus, ebavõrdsus kasvavad ning äh, see puudutab kõige rohkem inimesi, kes on niikuinii juba haavatavamad et nii palju siis sissejuhatuseks minu poolt ja loodan, et meie arutelu saab olema väga tulemuslik. suur tänu nende huvitavate sissejuhatavate sõnade eest ja nüüd ma annaksin sõna doktor Mirja Vassiljadule, kes on Euroopa Liidu poolne inimkaubitsemise vastase tegevuse koordinaator suur tänu, suur tänu, et äh, olete meid siia kutsunud, suur tänu mõlemale komisjonile, et äh, tänase kuulamise korraldasite. ma pean ütlema, et parlamendi tegevus on olnud tõesti väga ambitsioonikas selles valdkonnas ning ma sooviksin selle eest teid kõiki tänada. me oleme äh, siin täna kaheteistkümnendal inimkaubitsemise vastamise päeval ja see tähendab, et me peame mäletama, et on tuhandeid naisi, mehi, keda müüakse turgudel, ähm, turgudel äh, orjusesse ja ja see tähendab, et äh, tegu on ka väga raske ähm, äh, kuritegevuse vormiga ja ka väga raske inimõiguste rikkumisega. ja ma sooviksin siin ka tänada Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituuti nende tehtud töö eest ja see näitab väga hästi ka, millised on meie tehtud töö konkreetsed äh, tulemused. me oleme kümne ametiga äh, ka vastava koostöökokkuleppe äh, sõlminud ja selle eesmärgiks on võidelda inimkaubanduse vastu ning ka see soopõhine mõõde on siin väga selge, sellepärast et ei, me oleme juba varem, et, et inimkaubitse meest kasutatakse ka seksuaalseks ärakasutamiseks ja see on suunatud just naiste ja laste tüdrukute vastu. ning äh, juba kaks tuhat kaksteist ka öeldi, et tuleb võtta soopõhised meetmed, nii et siin ei, ei ole mitte ide, ainult ideoloogiline kohustus, vaid see on ka õiguslik kohustus. ning siin vaadatakse, kuidas Ähm, inimesed ohvriteks satuvad ja millised on äh, ohvrite kogemused, aga samuti me soovime ennetada seda kuritegu ning seda me oleme käsitlenud ka oma kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta teatises ning ka prioriteetides, mida ma olen juba varem teie kõrgele kojale tutvustanud ja kui me läheme tagasi aasta kaks tuhat kuusteist juurde, siis me käivitasime ka uuringu, mis puudutas inimõiguste, ehm, inimkaabitsemise soopõhiseid meetmeid ning äh, siin tuli välja, et inimkaubandus on äh, tihtipeale ka väga soopõhine nimelt, nimelt seal ähm, tuvastati ka, kuidas äh, naiste, äh, tüdrukute äh, kehasid ähm, on kahjustatud, see on tekitanud nii füüsilist kui psüühilist ähm, kahju ohvritele ja seetõttu me peame arvestama ka soopõhise mõõtmega inimkaubanduse tõkestamisel. ma olen väga tänulik esimehele, et te tõite välja ka andmeid ja meil on ka kaks tuhat neliteist aastatest, nii et kuuskümmend seitse protsenti olid seksuaalselt ära kuritatud ning väga suur osa nendest olid naised ja tüdrukud. ning need on esialgsed hinnangud, aga aasta lõpul komisjon tuleb välja konkreetsete andmetega, see puudutab siis registreeritud ohvrite arvu, mitte ainult hinnatavad, ähm, prognoositavaid andmeid. aga selge on see, et eelkõige ohvrite seas on just naised ja tütarlapsed. ja me näeme, et ähm, väga palju naisi ja tüdrukuid ähm, smugeldatakse Euroopa Liitu ka seadus, ka ebaseaduslike rändekoridori äh, kasutades. ja IOM on näiteks ähm, näinud, et, ähm, et ähm, Euroopa Liitu äh, smugeldavate inimeste arv on suurenenud just Vahemere keskosas ja ka Frontexi kaks tuhat kaheksateist andmed kinnitavad seda. ja me teame, et ähm, ärakor-, ähm, ärakasutamise alla käivad erinevad ähm, ärakasutamise vormid, nii et ma ei hakka siin detailidesse laskuma, aga mul on väga hea meel, et, et me üheskoos pöörame oma tähelepanu kõikidele nende ohvritele ja et me ei marginaliseeri neid. oluline on see, et me ei hakkaks neid kuidagi häbimärgistama. ja äh, me soovime tõkestada neid inimkaubandust, mille eesmärgiks on ähm, seksuaalne ärakasutamine, aga me teame, et ähm, kuritegelikud võrgustikud muutuvad aina paindlikumaks. Ähm, Europol ütleb, et äh, see pidev nõudlus nende teenuste järele, mis on äh, seotud ärakasutamisega ja äh, seoses ka lõhedega arenenud ja arenevate arenguriikide vahel on just selleks tõukemootoriks ja need äh, riigid, kus äh, prostitutsioon on lubatud, äh, seal on ka lihtsam ära kasutada inimkaubanduse ohvreid. kahetsusväärselt me teame ka oma ähm, poliitika, poliitikate läbivaatamisest, et need projektid, mida me oleme rahastanud aastast kaks tuhat kolm kuni tänaseni, kust jääb välja rändekriis, me teame, et näiteks, et rohkem vahendeid kuula, kulutati just ähm, tööjõu ärakasutamise äh, vastase võitlusele kui seksuaalse ärakasutamise äh, vastasele võitlusele. nii et aga samas me ei tohi oma silmi sulgeda seksuaalse ärakasutamise ohvrite ees. väga lihtne on öelda, et inimkaubandus leiab, leiab aset sellepärast, et inimesed on haavatavad, aga kas see ei ole mitte liiga lihtne ettekääne, sellepärast et inimkaubandus leiab aset sellepärast, et see on kasulik, see toob raha sisse ja see leiab aset sellepärast, et inimesed on valmis ära kasutama teiste inimeste nõrkusi ja haavatavust. võtame ära need inimkaubitsejad, ärakasutajad ja, ja raha, siis äh, ei ole enam inimkaubitsemist, on, äh, on äh, haavatavad inimesed mul on väga hea meel, et pool tundi tagasi tuldi välja ka komisjoni poolt dokumendiga, mis käsitleb ka lapsohvreid. ja ma tsiteerin. Ehm, ehm, laste inimkaubandus on väga eh, kasulik eh, ja kasumlik, eh, sellepärast et kurjategijad teavad, et, et kliendid, mina nime-, siin nimetatakse neid klientideks, mina nimetan neid vägistajateks, sest kliendid on valmis rohkem maksma seksuaalvahekorra eest lastega kui täiskasvanutega nii et ühesõnaga nad vägistavad lapsi ja maksavad äh, selle teenuse eest rohkem. see teade tuli pool aastat tagasi, pool tundi tagasi. ja mõned nendest tüdrukutest on äh, seitsmeaastased ja, ja ka seetõttu me peame äh, tänast päeva mäletama. me teame, Ehm, millised on meie kohustused, me peame sellise kuritegevuse vastu võitlema, sellepärast et see on nii, meil on selle, nii õigusest tulenevad kui ka moraalsusest äh, tulenevad kohustused. ja me peame ka karistamatuse vastu võitlema, sellepärast et kui seitsmeaastase tüdruku vägistaja, kes on selle eest väga palju raha maksnud, kus ta siis on tavaliselt? kuhu see meesterahvas, tavaliselt meesterahvas äh, siis äh, kaob, nii et just see karistamatuse kultuur, see peab kaduma. ja komisjon juba aastal kaks tuhat kuusteist ähm, ähm, ähm, äh, nõudis, et liikmesriikides võetaks meetmeid selleks, et keelata inimkaubanduse ohvreid seksuaalselt ära kasutada. ja me oleme üles kutsunud ka liikmesriike, et nad kriminaliseeriksid ähm, sellised tegevused, kui, äh, kui inimesed äh, teadlikult äh, kasutavad seksuaalselt ära inimkaubanduse ohvrid. aga samas ähm, minu meelest on vastuvõetamatu see, et me leiame, et see on iseenesestmõistetavalt, et kui keegi on haavatav isik, et siis on ilmselge, et äh, teda kasutatakse ära ja et me oleme harjunud sellega, et äh, ohvreid äh, inim-, on inimkaubanduse ohvrid, neid kasutatakse ära ja seetõttu me eeldame lihtsalt, arvestame sellega, et jah, et siis nad satuvad ka ärakaubitsemise, ärakasutamise ohvriteks. aga me peaksime häbenema iseennast ja me peame tegelema nende um, inimkaubitsejatega, klientidega um,, kasutajatega, ärakasutajatega ja ma panen siia ka vägistajad, me peame nad kõik vastutusele võtma. ja kasutada siin õiguse jõudu on kõige parem viis selle, nende probleemide lahendamiseks. sest meil ei ole mingit ettekäänet vastava direktiivi rakendamiseks ja jõustamiseks, meil on väga kõikehõlmav instrument ning me peame siin arvestama ka soopõhise meetmega, sellepärast kõik tõendid näitavad, et see on see, mida me peaksime tegema, aitäh. Ehm, suur tänu. suur tänu proua Vassiljadule selle sõnavõtu eest ja nüüd ma annaksin sõna Virginia Lambakile. Euroopa Soolise Võrdõiguslike Instituudist. proua Langbak, ma kuulasin täna teie sissejuhatavaid äh, sõnu ja ma, ma mõtlesin, et homme, järgmisel nädalal keegi meist võib-olla ei leia enam oma äh, tütart, õde või äh, õppurid, ülikooli, kolleegi ja seal, kus ta peaks olema, nii et me ei tea, kuhu ta on kadunud, kus ta on, mis temaga on juhtunud. ja just praegusel ajal, kui digitehnoloogia äh, nii levib, me näeme, et kübervägivald, äh, inimkaubandus äh, aina rohkem on ühinenud ja ka digitehnoloogiates kasutatakse aina rohkem ära just naisohvreid ja, ja tõepoolest me näeme, et see kuritegevus mitte ei vähene, vaid suureneb. et need registreeritud inimkaubanduse ohvrite seas äh, üheksakümmend viis protsenti seksuaalselt ärakasutatutest on äh, naised ja tüdrukud ja loomulikult need kohutavad tõsiasjad alaealistest äh, ka toovad veel rohkem esile, kui oluline ähm, see tõsiasi on. niisiis ähm, koos ähm, kümne ameti äh, direktoriga juba teist korda me oleme äh, allkirjastanud ka kokkuleppe äh, toetamaks Euroopa Liidu institutsioone ja, ja liikmesriike inimkaubanduse vastases võitluses ja me ka soovisime näidata, kui oluline on just soopõhine vaatevinkel, sellepärast et äh, reeglina on see seotud ebavõrdsusega, võimuga ja kõikide nende kuritegudega, mis on äh, seotud ikkagi soopõhise äh, vägivallaga. nii et me peaksime vaatama seda asja ka ohvri vaatevinklist, nii nagu Europol nii et äh, Europol te, te, tegutseb äh, äh, ostjatega, vahendajatega, ostjatega, vägistajatega, nagu Mirjam ütles, et nime, et me peame tagama selle, et kauba, inimkaubanduse vastane direktiiv ja ohvrite õiguse direktiiv paremini oleksid rakendatud ja me näeme, et neid tuleks üksteist täiendades kasutada. vahel on Ähm, aspekte, mis on selgelt defineeritud ähm, ähm, inimkaubanduse vastasest direktiivist ja, ja, ja siis ohvrikaitse direktiivist ma näen, et seal on ka suuniseid liikmesriikidele käitumise, tegutsemise kohta. näiteks, näiteks ohud ja äh, haavatavad isikud ja siin on ära toodud ka pädevad asutused, näiteks inimkaubanduse vastane eh, direktiiv eh, kutsub üles kasutama eh, kasutama ka vastavaid tugiameteid, need on eelkõige just naiste õiguste organisatsioonid ja kodaniku õiguste organisatsioonid, need on just need, kes on kõige lähemal ohvritele ja üks kõnelejatest ka juba ütles, et, et tegelikult need paljud tegurid on omavahel seotud soopõhiselt ja ebavõrdsusest lähtudes. aga näiteks, kui on ähm, ohver ja, ja teda tuleb küsitleda äh, politseijaoskonnas või kuskil mujal, siis, siis äh, kui tihti ohvrit ei usuta, sellepärast äh, ei ole vahetuid tunnistajaid ja see tähendab, et meil peab ka olema keegi, kes tõesti mm, selle uurimise kontekstis äh, ka annab tuge äh, ohvritele, kirjeldab seda konteksti, nii nagu näiteks alaealiste puhul, mida siin ka kirjeldati. nii et äh, kui inimkaubanduse tõkestamise direktiiv kutsub üles ka tugiameteid kaasama, siis ohvrikaitse direktiiv täiendab ka seda inimkaubanduse direktiivi, tuues ära konkreetsed suunised ka koolituse sisu kohta. näiteks kui me räägime isiku ähm, tuvastamise ähm, küsitlustest, intervjuudest äh, näiteks. me rääkisime juba sellest, et kuidas ähm, inimkaubanduse tõkestamise direktiiv on seotud äh, ka ohvrikaitsega, siis siin isiku tuvastamine on väga oluline. see ei ole oluline mitte ainult meie äh, ametite jaoks, äh, siin võivad olla mitte ainult politseijaoskonnad, vaid ka äh, haiglad, äh, nimelt et nendel töötajatel ei ole konkreetseid teadmisi ja neil ei ole konkreetseid inimkaubanduse ohvrite alaseid teadmisi ja seetõttu me peame ka vaatama, kuidas need suunised ja need intervjuusid peetakse eelkõige just lastega Te näete, et raportis ähm, on ka konkreetne peatükk ähm, laste ärakuulamise kohta, et oluline on see, et neid uuesti ohvriteks ei tehta, et neid uuesti ei traumatiseeritaks, kui neile pidevalt samu küsimusi esitatakse. ja me räägime ju ikkagi ähm, seksuaalvägivalla ohvritest, nii et äh, siin on vaja et liikmesriigid saaksid lisasuuniseid, äh, lisainfot selle kohta, kuidas nad saaksid võimalikult äh, Ähm, hästi oma menetlusi korraldatud, et ähm, ohvrid saaksid, ohvrite kaitse oleks tagatud. siin räägiti juba ähm, psühholoogilisest tervisest, vaimsest tervisest ja ka äh, isegi rasedusest, me teame, et väga paljud naised, äh, kes on inimkaubanduse ohvrid, nad äh, jäävad rasedaks, nii et ka nendele on vaja spetsiifilist abi ette näha ja inimkaubanduse tõkestamise direktiiv ka näitab, kuidas nende vajadustega tegeleda. nii et äh, me peame kõikide nende erinevate aspektidega, olgu siis äh, psühholoogiline või füüsiline kahju ka tegelema. ja samuti mm, me siin tugikeskuste all oleme silmas pidanud ka äh, laste tugikeskusi, näiteks alaealised, kes on rändajatest, sest tavaliselt nad on tütarlapsed, me näeme, et paljudes liikmesriikides kasutatakse lihtsalt tugikeskusi, aga laste jaoks, ähm, kes äh, on kokku puutunud äh, nende kohutavate jubedate kogemustega, siis äh, nendele ei piisa nendest nii-öelda tavatugikeskuste teenustest, vaid me peame ikkagi julgustama liikmesriike, et nad konkreetset abi osutaksid äh, spetsiifilist abi, äh, osutaksid just nendele lastele, kes on olnud selliste kohutavate kogemuste ohvriks. ja üks järeldus veel. Ähm, inimkaubandus seksuaalse ärakasutamise eesmärgil on seksuaalne vägivald, äh, mille ohvriteks on tavaliselt naised ja ja see on ähm, äh, suurim, see moodustab suurima osa inimkaubandusest, ka naistevastasest vägivallast ja meie näeme, et äh, liikmesriikidel, äh, kus on küll strateegia olemas soopõhise vägivalla vastu, et et neil samas ei ole inimkaubanduse tõkestamisega seotud meetmeid ja meie julgustame, et kuna inimkaubandus ähm, seksuaalse ärakasutamise eesmärgil on naistevastane seksuaalvägivald, et seda tuleks, ähm, sellest tuleks rohkem teavitada pädevaid ametiasutusi ka äh, siseriiklikul tasandil. nüüd, mis puudutab äh, tuvastamist, isikute tuvastamist, äh, siis siis ähm, mõni aeg tagasi äh, viisime läbi ka uuringu uurimaks, kui suured on äh, naistevastase seksuaalse vägivalla kulud ähm, ja äh, need kulud on äärmiselt suured ning tuleks tuvastada need naised, kes ohus on, sellepärast et see mitte ainult ei päästa elusid, see mitte ainult ei tule kasu nendele naistele, keda me ohust päästame, vaid see tegelikult äh, säästaks ka meie äh, ressursse ja vahendeid ja mis puudutab äh, veel kord identifitseerimist, siis, äh, siis see on seotud ka haavatavusega, näiteks tihti on siin tegu vaesusega, mitte me ei saa siin rääkida ainult sundabieludest, meil on raportis ka sellekohased konkreetsed juhtumid ära toonud ning ähm, ning ka paljud meie justiits- siseasjade ametid on tegelenud selle teemaga ja me näeme, et üheks põhjuseks, äh, miks tütarlaps on sunnitud abielluma kellegiga, on see, et perel, tüdruku perel on vaja raha ja selline olukord endiselt veel eksisteerib Euroopa Liidus, see on vastu igasugustele põhimõtetele, igasugustele strateegiatele aga nagu ma ütlesin, et tegu on haavatava rühmaga, näiteks roomadega või siis ka lihtsalt vaesest perest ähm, pärit äh, lapsega ja meil on põhjused olemas ja see tähendab, et me peame ikkagi äh, täpsemad viisid ähm, välja töötama selleks, kuidas need äh, võimalikud ohvrid tuvastada. Äh, nõukogus on ka ähm, algatus, mis puudutab kogukonnapõhist ähm, korrakaitset ja ka Rumeenia kui eesistujariigiga oleme seda teemat arutanud, et, et kuidas võimalikult varases viisis, faasis tuvastada äh, potentsiaalsed ohvrid, et ka tänu sellele me saaksime siis ohvrite arvu vähendada. niisiis, õigus äh, ja, ja ohvrite juurdepääs äh, õigusele, selle kohta on meil ka eraldi peatükk raportis siis suurem osa inimkaubanduse ohvritest, naistest, tüdrukutest, nende enesehinnang on hävitatud äh, Ehm, nende psühholoogiline olukord on väga kehv ja tihtipeale nad ei usalda enam ehm, õigusasutusi ja neid on hirmutatud ehm, ja seal on veel teisi tegureid, mis kaasa mängivad kõige selle tulemusena, aga me, mida me oleme näinud, on ka see, et, et kui me tõesti need ametnikud ette valmistame põhjalikult ja ja kui me vaatame ka, kui paljudele on äh, süüdistus esitatud võrreldes siis registreeritud kuritegudega, siis siin on see arv tegelikult väga madal. ja me näeme, et uurijad tihtipeale ei usu ohvreid, nende tunnistusi. ja tihtipeale isegi kurjategija võib veel sekkuda äh, sellesse menetlusse. ja äh, me näeme ka, et vastutusele võtmine mm, süüdistuse esitamine, siin on väga palju veel ära teha selleks, et tagada ka ohvrite kaitse. nii et kui mingi kõhklus või kahtlus on, siis ikkagi tuleks ähm, otsustada ähm, ohvri kasuks. stereotüpiseerimine on äh, teine asi. tihtipeale äh, öeldakse, et, äh, et ähm, me ei usu ohvrit, vaid öeldakse lihtsalt, ta lihtsalt manipuleerib aga me näeme, et selline hoiak ähm, endiselt veel eksisteerib paljudes liikmesriikides valdavalt. nii et mida meie sooviksime, soovitaksime, me näeme ka, et äh, kriminaaluurimised on väga olulised ja nagu FM komisjoni aseesimees ütles, äh, meil on vaja sellist äh, terviklikku lähenemist, sellepärast et sellega ei saa tegeleda ainult üks amet nii et äh, siin tuleb ähm, erinevad tegurid ähm, ja valdkonnad äh, hõlmata. ja me oleme välja pakkunud ka mõningad äh, näidikud, näidikud, mis tuginevad ka tõenditele, andmetele, siis see võimaldaks meil Euroopa Liidus ka ähm, olukorda seirata, võimaldaks meil võtta järgmisi samme, otsustada nende sammide, sammude meetmete sisu ja äh, ja samuti ka võimaldaks meil rohkem registreeritud andmeid saada selle kuriteo vormi fenomeni kohta ja samuti ähm, vastavate valdkondade ähm, töötajad peavad saama ähm, vastavasisulise koolituse, sellepärast et ohvreid, ohvreid tekib iga päev ja meil on väga kahju, et äh, Euroopa Liidus ka tänapäeval meil on inimkaubanduse ohvreid, aitäh. Äh,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 I understand that the uh, suur tänu, proua esimees. ma olen äh, eelkõige väga tänulik selle üle, et meil täna see arutelu toimub, aga teisalt ma ka äh, tunnen häbi, sellepärast et me oleme Euroopa Liidus kahekümne esimesel sajandil ja proua Vassiljadu rääkis just sellest, et mis puudutab inimkaubanduse seksuaal, seksuaalohvrite ähm, hulka naiste ja tüdrukute hulgas, et need arvud suurenevad ja minu meelest on see kohutav ja minu meelest on äh, hirmus ka see, et avalik arutelu praegu keskendub eelkõige just äh, inimkaubandusele ja rändajatele, aga samas ähm, ära äh, kuritarvitamise potentsiaal jääb äh, nagu taustale ja ma kardan, et ka meie liikmesriikide ametites on samasugune mõttelaad ja hoiak, et nende, nende fookus on samasugune, nad ei tegele seksuaalohvritega inimkaubanduses. ja kui me tegeleme ainult inimkauba, kaubitsejate ja äh, ja kurjategijate vastase võitlusega, siis see on üks viis, kuidas me saame tulemusi saa-, saame saavutada. proua Vassiljadu ütles, et, et kui me äh, nii-öelda ajame taga rahajälge, et siis äh, me saame probleemi kõrvaldada, aga ma ei usu, et see nii lihtne on, sellepärast et ühelt poolt on ju kurjategija, teisel pool, kes midagi pakuvad ja teisalt on vaesus ja, ja äh, haavatavad naised, lapsed. aga mida suurem on äh, see äh, vaesus, ähm, seda äh, suurem on ka oht, et ähm, pered oma naised, lapsed kuritegevuse ohvriteks annavad, aga samas ka, kus see kuritegu aset leiab. me arutame väga palju siin interneti teemal ja osalt loomulikult, kui me vaatame neid pilte ja leiame, kes neid pilte üles laeb, siis me leiame ka ohvreid leiame ka ohvrid üles, aga samas me unustame minu meelest selles arutelus vahetevahel ära selle, et iga foto, iga filmi eh, taga on eh, kuritegu, mis leiab aset eh, tegelikus reaalses elus. ja mul ongi tekkinud küsimus, et kas me tõesti nii vähe tähele paneme, et, et isegi Euroopas enam ei panda tähele, kuidas äh, naised, äh, lapsed korraga ära kaovad või et nad kuidagi teisiti käituma hakkavad peale seda, kui kuritegu on äsja aset leidnud ja nii, et siin mitte ainult õigusasutustel ja politseil ei ole oma ülesand, tööülesanded vaja, kohustus vaja täita, vaid kogu ühiskonnal sest et kui me räägime naistevastasest vägivallast, ka äh, lähisuhtevägivallast, et, et isegi kui siin parlamendis on kolleegid, kes me, ütlevad, et me peaksime ära lõpetama selle naistevastase vägivalla arutelu, sellepärast et on ka teisi vägivallavorme igal pool. see on minu meelest tõesti häbiväärne, sellepärast et naised on ähm, juba aastakümneid olnud äh, erinevate äh, vägivalla ja allasurumise ohvriteks olnud ja, ja kui nüüd öeldakse, et me peaksime selle teema arutelu lõpetama, see ka näitab, kui suur see probleem, kui suur on see väljakutse, millega me silmitsi oleme. nii et tegu on, meil oleks vaja välja töötada strateegia, mis hõlmab kogu ühiskonda selleks, et inimkaubandust tõkestada, selle vastu võidelda, eriti just inimkaubanduse ähm, ohvritega, kes on, päästa need ohvrid, kes on lapsed ja naised, et ähm, see on vajalik selleks, et me mõne aasta pärast ei kuuleks, et äh, jah, statistilised andmed näitavad jällegi kasvutrendi. At the end, Mr Martin. Oui, merci um, kuulasin äärmiselt tähelepanelikult, äh, milliseid ettepanekuid nii ühed kui teised tegid äh, ja loomulikult ma olen nõus nendega, kes äh, tahavad, et meil oleks väga selge seo-, et me rõhutaksime väga selget seost vaesuse ja kopeldamise vahel ärakasutamise määraga, see ei ole päris nii, on inimesi, kes annavad oma alaealised raha pärast teistele naiseks, meheks Äh, ja me peame vaatama, kuidas selle vastu saab võidelda, aga see pole kõik. eelmisel äh, aastal käisin Sissiilias, kus äh, tõesti inimkauplemine ja naistega kauplemine, aga mitte ainult kolmandate riikide naistega kauplemine, ka Euroopa naistega kauplemine, peamiselt Rumeenia naistega kauplemine leiab seal aset ja ma, ma olin rabatud, kui väikesed vahendid on tegelikult äh, Sitsiilia kohtu võimu käsutuses äh, äh, prokuröril, ühe prokuröri alla kuulus praktiliselt kogu Sitsiilia, tal on ainult kolm töötajat, selle, sellest ei piisa ju mitte kuskile ja Hispaanias, äh, Hispaania kohta võib sama öelda, Bulgaaria, Rumeenia kohta ka ja isegi Belgia, Prantsusmaa kohta, Saksamaa kohta. mina tulen piirialalt, ja paari kilomeetri kaugusel, sealt, kus mina pärit olen, on põhimõtteliselt kõige suurem äh, bordell, üle tuhande prostituudi. ja, ja pahatihti kasutatakse seksuaalselt seal ära alaealisi ja kõik teavad seda kui me tahame tõesti siin Euroopas äh, oma silmakirjalikkuse maha raputada, kui me tahame, et meil on mingisugune asi, mille vastu me ühiselt võidleme, siis prostitutsiooni ja inimkaubanduse vastane võitlus äh, on üks sellistest võimalustest naiste, inimeste, inimestega kauplemine võib, võib-olla selle vastu võidelda saab kõige paremini siis, kui me ühtlustame oma õiguse prostitutsiooni küsimuses, sellest tuleks alustada ja ma ei taha liiga pikalt rääkida, aga jah, tõsi, kõik Euroopa institutsioonid, äh, meie peaksime kuulutama välja oma suure Euroopa loosungi, me võitleme prostitutsiooni ja inimkaubanduse vastu. tore, aga meil on selleks vaja ka ressursse. Frontexi vahendeid on hakatud suurendama, sellepärast et Euroopa Liit leiab, et on vaja võidelda sisserände vastu, iseäranis äh, seksuaal- otstarbel läbi viidud äh, kõneleja vaba, vabandab, ütleb, et ebaseadusliku sisserände vastu. aga milliseid äh, vahendeid antakse erinevatele institutsioonidele, erinevatele äh, õiguskaitseüksustele selleks, et võidelda sellise ebaseaduslikkuse vastu, mina ei tea, ei ole mingisugust eraldi Euroopa eelarverida kus on kirjas, et äh, anname Frontexis täpselt nii palju vahendeid selleks, et võidelda inimkaubanduse vastu. meil on vaja konkreetseid ettepanekuid, konkreetseid sõnu ja, ja ennekõike on vaja vahendeid ja tegusid, mida praegu veel ei ole. jah, kolleeg.